esitatakse täiskogule järgmise täiskogu osaistungjärgu alguses ja kui kellelgi pole vastuväiteid, siis eraldat-, saadetakse need resolutsioonid edasi nendele, kellele need olid mõeldud, kallid kolleegid.